ja et me toetaksime režiimi või terroriste. me ei taha mitte mingisugust ülesehitustööd äh, toetada enne seda, kui poliitiline protsess äh, rahu suunas on saanud hoo sisse. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, me ka rakendame tulevikus Euroopa Liidu sanktsioone isikute ja üksuste suhtes, äh, kes rakendavad ebahumaanseid meetmeid. nagu ma ütlesin, Süüria kriis on geopoliitiline kriis ja Euroopa Liidul on kohustus Süüria rahva nimel ning omaenda huvide kaitseks tegutseda. ja kui äh, seisame silmitsi raskustega, peame ainult kahekordselt pingutama, et jõuda kokkuleppele teiste äh, rahvusvahelise areeni tegutsejatega, Venemaa, Türgi ja teistega. olen valmis vastama teie küsimusele, küsimustele arutelude käigus w imieniu grupy europejskiej partii ludowej chrześcijańscy demokraci głos zabierze pani poseł. suur tänu ja rahvapartei fraktsiooni nimel proua šojdrova poolteist minutit palun. pane vysoki představiteli. suur aitäh mulle sõna andmast, austatud kõrge esindaja, suur aitäh selle ettekande eest. Te äh, rääkisite sõjast äh, krii-, Süü-, Süürias, äh, mis on juba aastaid kestnud. tõenäoliselt äh, toob see kaasa ähm, tragöödia kodanikele, kes Türgi piiri suunas põgenevad, sest et ja samas nad ei pääse sinna, äh, seal on juba äh, pea miljon inimest. Äh, Euroopa Liit peab nendele inimestele humanitaarabi andma me peame projektidega konfliktipiirkonnas jätkama umbes, umbes seitsekümmend protsenti äh, tsiviilohvritest on lapsed ja seetõttu ma tahaksin öelda, et Euroopa Liit peaks ka tulevikus lapsi toetama, koole rajama ka pagulaslaagritesse, see ei ole lihtne, aga see on ääretult oluline. Äh, lapsed ei tohi tulevikuväljavaatest ilma jääda, aga Äh, see ei ole pikaajaline lahendus, praegusel hetkel on Idlibi saatus äh, Damaskuse, Moskva, Ankara ja USA läbirääkimistest sõltuv ning ma tahaksin nüüd teada, et millist rolli Euroopa Liit äh, tahab mängida selle kõige juures Te mainisite täiesti õigustatult ka ÜRO rolli, aga ma leian, et pikaajaline lahendus äh, tuleb just leida ÜRO raames, sanktsioonid, humanitaarabi Euroopa Liidu poolel, see kõik on väga õige, aga mina leian, et Euroopa Liit peaks jõulisemat rolli mängima pikaajalise lahenduse leidmisel. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna proua Piiri, teil on üks minut. suur tänu, juhataja. tänase arutelu pealkiri on julgeolekuolukord Süürias. see pealoog on tegelikult, see pealkiri on tegelikult üsnagi irooniline, sellepärast et äh, reaalselt ei ole mingisugust julgeoleku Süürias, ei ole julgeolekut nendele äh, tsiviilisikutele, keda äh, nüüd lihtsalt pommitatakse Idlibis ja kes ei saa sealt minema, on ainult äh, hävitustööd, surm kõikide nende jaoks, äh, kes on haavatud, kõikide haiglate jaoks, nende hukkunute jaoks, kõikide pagulate jaoks, kes on sadades ja kellel ei ole toitu, riideid ega kuskil magada Süüria režiim äh, koos Vene ja Türgi toetajatega kasutavad selliseid taktikaid, mis jäävad äh, inimsuse ohtu kallid kolleegid, ma loodan, et ühel ilusal päeval Bashar Assad tuleb äh, minu koduriiki Haagi et äh, vähemalt mingisugune õiglus saaks jalule sa-, seatud miljonite süü-, kannatavate süür-, süürlaste kannatuste eest. suur tänu ja Renew fraktsiooni nimel saab sõna proua Hilde Vautmans, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, austatud härra Borrell kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast alates on Idlib olnud suure surve all ja äh, Ameerika Ühendriigid eelmise aasta oktoobris loobusid Süüria rahva toetamisest ja mida on teinud Euroopa, olgem siis ausad, Euroopa ei hakanud, ei teinud mitte midagi. ja oleme sattunud sellisesse Türgi ja Venemaa vahelisse proksi konflikti, miljonid on pidanud põgenema, mida peaks Euroopa tegema, mida saab Euroopa üldse teha? on küsimus, mida on kerge esitada, aga millele on raske vastata. Euroopa Liit peab olema aus. me lubasime, ands-, andsime Putinile ja Erdoganile vabad käed ja nüüd olemegi siis sellises olukorras, nagu täna oleme me tegime vea, sellepärast et nõukogu oli ähm, erimeelsuse e, e, erimeelne, prantslased äh, soovisid ühte lähenemisviisi, teised teist ähm, ja sellest tekkiski see olukord. kui meil on ühine strateegia, siis me saame siiski aidata kaasa lahenduse leidmisele ja seda tuleb teha kiiresti, sellepärast et äh, Türgi ja Iisrael on mõlemad huvitatud sellest, et Assad lahkuks ja nüüd tuleb kiiresti mingisugune värske plaan välja mõelda, härra Borrell. kõige olulisemaks eesmärgiks peaks olema aga kohene relvarahu äh, meie Süüria tavainimestel on sellele õigus ja nüüd saab äh, ID fraktsiooni nimel sõna härra Mariani pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud äh, Äh, juhataja, äh, üheksa aastat on tehtud vigu, Euroopa Liit on see äh, üks osaline, kellel on radikaalsed seisukohad selles kriisis. ja Süüria valitsus on paljude jaoks selleks kurja juureks ja islami liikumised on õlituld vallanud Prantsuse ja vähemuste vastane, vastased liikumised, kristlaste vahelised vastased rünnakud selleks, et Erdoganile mett mokale väärida, Valge Pariis sekkus ja sellest arenes see konflikt edasi tänu Erasmuse viisadele äh, on mõned saanud veel liikuma, aga äh, me peame äh, aga kuidas on lood džihaadi eest väitlejatega Idlibis? tuletan teile meelde eelmise aasta juulikuu julgeolekunõukogu avaldust Idlib on terroristlike, välisterroristlike äh, võitlejate äh, keskus. jah, tõesti, aga mida me teeme nende terroristidega, me ei taha neid Euroopasse võtta, kui me võtame need eurooplasse, kui nad on siis keegi neid ei taha, eks ole, äh, või siis laseme Süüria valitsusel teha, mida Süüria valitsus peaks tegema oma territooriumil, on nende, on neil kontroll oma territooriumi üle, nad peavad mässulised maha suruma, et rahujalule saada. ja nüüd saab sõna kolleeg Neumann üheks minutiks. Nach Idlib sind all jen- hey.. Mm äh, kolm miljonit inimest on Idlibis, sinna põgenenud inimesed, kes varasemalt ei ole Süüriast põgeneda saanud tsiviilisikud, neid rünnatakse suunatult, samamoodi haiglaid, see, mis Idlibis praegu toimub, on kõige hirmsam, mida võib ette kujutada. jah, Euroopa Liit pakub humanitaarabi, see on oluline ja see peab jätkuma, aga me saame ja peame rohkemat tegema. relvarahu, sõjakuritegude dokumenteerimine, sanktsioonid Venemaa ja Türgi äh, vastu, vastutusele võtmine ning äh, härra Borrell, äh, kõikehõlmav poliitiline lahendus ja ähm, ääretult oluline on see, et me sammuksime samm-sammult edasi, astuksime väikesi samme, et olukorda lahendada, et seda õudust Süürias lõpetada ja ma loodan, et esmaspäeval pärast välisministrite nõukogu äh, saame me ka suuremaid samme edasi astuda, aitäh! suur tänu. ja nüüd äh, saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Zambatski. Teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid. austatud kõrge esindaja pidevalt küsitakse, mida Euroopa saaks ära teha ja miks ta seda ei tee. kallid kolleegid, te teate, et mida, mitte midagi eh, ei ole Euroopa Liidu poolt võimalik ära teha. Eh, mitte keegi teie valitsustes ka ei kavatse midagi teha. Eh, seni, kuni müüakse relvi Saudi Araabiale ning suletakse silmad Erdogani laadse diktaatori ees Äh, senikaua ei ole midagi võimalik ära teha, kui neid peetakse äh, mõõdukateks islamistideks. ja siin aruteludes me raiskame lihtsalt aega, sest et kolleegid, te teate, et äh, mõõdukad islamistid võtavad ka kristlastel päid maha ja teie valitsused rahastavad tegelikult sõjareetureid ja tegelikult me peame mõistma, et me midagi ei suuda teha. aitäh! aitäh! ja nüüd äh, saab QNGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Georgiu, teil on üks minut. suur tänu, härra Borrell. Äh, me Eh, peame mõistma, et Süüria eh, tragöödia on eh, nüüdseks juba hoomamatu. iga uus tahk, mis ilmneb, on järjest häbiväärsem ja viimane peatükk rullub lahti Idlibis. seitsesada Süüria tudengit on jõudude poolt röövitud, neid jõude toetab Türgi lisaks on Äh, inimesi sunnitud terroristlike organisatsioonidega liituma, äh, on äh, inimesi, kes pagevad, põgenevad, see on täiesti kohutav olukord, härra Erdogan on põhimõtteliselt avanud põrguväravat me ei räägi siin lihtsalt numbritest, ei, me räägime inimestest, lastest, imikutest, naistest, lastest, kelle tulevikuvisiooni ei tohiks hävitada. Euroopa üle äh, mõistetakse kohut selle üle, mis seal aset leiab. ja seetõttu ma tõesti arvan, et me peame mõistma, et äh, praegusel hetkel äh, luuakse seda õudu, mida me seal piirkonnas näeme. suur aitäh, kolleeg Santos, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president paljud inimesed on hukkunud, umbes kuussada tuhat inimest on viimase kolme kuu jooksul pidanud oma kodukohtadest lahkuma ja see näitab, kui kohutav on olukord äh, Põhja-Süürias, seal on tõesti kohutav humanitaarkriis lahti rullumas. üheksa aastat on seal riigis olnud pidev konflikt Äh, need, kes on ellu suutnud jääda, on pidanud äh, läbi olema kohutavaid kannatusi, rünnatakse tsiviil, rünnatakse tsiviilelanikkonda, äh, rünnatakse taristuid, riigisiseselt ümber asutatud inimesed peavad lageda taeva all magama neil ei ole elementaarset eluks vajalikugi, et me peame elanikkonda endiselt humanitaarabiga toetama. ja me peame omalt poolt pingutama selleks, et tagada äh, Äh, kestlik äh, kokkulepe või lepe, äh, mis vastaks ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile ÜRO on nõudnud humanitaarkoridoride paikapanemist selleks, et humanitaarabi jõuaks elanikkonnani. mina tahaksingi teada, kuidas sellele üleskutsele on reageeritud, aitäh! suur tänu. ja nüüd äh, saab äh, äh, üheks minutiks sõna kolleeg Otjen, palun. suur aitäh lugupeetud president, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta veebruarist härra Borrell, nagu te ütlesite, on konflikt hullemaks muutunud, on üle miljoni riigis ümber sõltunud isiku ning Idlibi provints äh, ja selle lähedane piirkond on pideva pommirahe all ja Venemaa õhujõud toetavad seda ka. Türgi äh, on ka üle kuuesaja äh, sõjaväelise sõiduki oma, üle oma piiri suut-, saatnud Äh, ja tundub, et tegemist äh, on olukorraga, kus varsti võib oodata Süüria ja Türgi vahelist relvastatud konflikti äh, ja väga paljudest põgenikest on kaheksa, põgenikest on kaheksakümmend protsenti naised ja lapsed see konflikt kestab juba pea üheksa aastat, tuhandeid ja tuhandeid inimesi on tapetud, nende hulgas ääretult palju lapsi Äh, me peame äh, tegema kõik selleks, et tagada relvarahu ja see konflikt poliitilisel tasandil lahendada, aga äh, mida tuleks teha, me peame ÜRO-le tuginema, see on õige viis seda probleemi lahendada, meil on moraalne kohus midagi ette võtta, aitäh. suur tänu. kolleeg David saab nüüd üheks minutiks sõna. Vážená paní předsedající, suur aitäh, lugupeetud president. peamine probleem Süürias äh, on selles, mis puudutab Türgi läbirääkimispositsiooni ja Türgi võimu. Euroopa Liit on nõrk. Euroopa Liidus on sõnaõigus äh, hargmaistel kontsernidel ning Euroopa Liit on nõrk ja ei suuda ka sanktsioone Türgile kehtestada, aga mm, Euroopa Liit äh, on, ei ole piisavalt teinud, äh, samal ajal saadetakse endiselt raha Türgile selleks, äh, et äh, ta oma piiri kinni paneks Euroopa Liiduga ja seetõttu teebki Türgi seda, mis ta heaks arvab ja nii lähevad asjad ka edaspidi. Mm, Türgi on kurde kristlasi mm, oma kodudest välja ajanud ja Euroopa Liit ei suuda hoida ära seda, et Türgi Põhja-Küproselt gaasi ei varastaks, aitäh. proua Kanko, palun, teil on üks minut. konflikt on hukkanud ligi neli tuhat inimest alates kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast huvid on siin omavahel vastuolus, meil on vaja leida lahendus. Süüria inimeste kannatused ning oht ülemaailmsele ebastabiilsusele on kestnud liiga kaua. me oleme rohkem kui seitsekümmend miljonit abi, abi pakkunud, meil on konkreetsed sanktsioonid, aga me lihtsalt üritame verd lahmavale haavale plaastrit peale panna Euroopa Liit ja rahvusvaheline kogukond peab tegema kõike, mis võimalik, et see konflikt peatada, et relvarahust kinni peetaks, et jõutaks rahuni. Euroopa mõju selle eesmärgi saavutamisel väheneb märkimisväärselt, kui me ei räägi ühel häälel nii Euroopa Liidus kui NATO-s. ühtegi elegantset lahendust meil ei ole, meil on lihtsalt kiire vajandu, vajadus ja diplomaatiline tahe, et seda saavutada. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Villumsen, teil on ka üks minut. võtsin ära. Süüria revolutsioon algas, kui ähm, äh, üles tõus diktatuuri vastu, aga seda ülestõusu surus Assaadi režiim maha äh, väga vägivaldselt ja Euroopa vedas äh, rahvast alt, nüüd on Süürias saanud äh, lahinguväli piirkondlike ja ülemaailmsete suurjõudude jaoks. Erdogan kasutab äärmuslikku islami sõjalisi rühmitusi etniliseks puhastuseks ja Putin ja Iraani valitsus kasutavad ära Assaadi režiimi sõjakurjategudeks ning massimõrvadeks. härra Borrell, Euroopa Liit peab ütlema Erdoganile, Assaadile ja Putinile ei. härra Borrell, Euroopa Liit peab toetama kurde ja demokraatiameelseid jõude võitluses Daeshi ning Assaadi režiimi vastu. tunnustagem kirde Süüria is-, valitsust äh, ja peatagem invasioon, invasioon ning äh, saatkem kohale rahuvalvejõud ÜRO-st, et Kirde Süüria rahvas saaks kaita etnilise puhastamise ning vägivaldsete rünnakute eest. härra Borrell, nüüd on aeg tegudele asuda. Jest pytanie do pana posła. Proszę założyć słuchawki. Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimus. palun pange kõrvaklapid pähe ja öelge, kas te olete valmis vastama sellele küsimusele. palun äh,. härra Wallis, palun. aitäh, ma tahtsin viimaselt kõnelejalt küsida, kas te ei leia, et Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid Saudi Araabia ja Ühend-, Emiraadid on ka oma rolli mänginud siin. kas te ei ole nõus, et tegemist on sõjaga, mille on põhjustanud just nende riikide sekkumine. ebastabiilne Süüria soovis režiimi muutust ja see on naeruväärne, et me hakkaksime võitlema režiimiga, Euroopa Liidu käed on siin samamoodi verised. Uh, loomulikult siin on geopoliitilised huvid mängus äh, Süürias, äh, aga nagu me kõik nägime, siin tulid tänavale sajad tuhanded inimesed rahu, et rahumeelselt meelt avaldada, soovida vabadust, soovida demokraatiat ja sellist äh, selliseid püüdlusi surus äh, Assaadi režiim julmalt ja räigelt maha. Euroopa Liit sellises olukorras peab toetama kurde ja demokraatiameelseid ning aitama neil võidelda demokraatia ja vabaduse eest, ainult siis saame Lähis-Idas ja Süürias rahu ja stabiilsuse jalule seatud. suur aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna üheks minutiks härra Pitsula, palun sõda Süürias on kestnud üheksa aastat, aga olukord Idlibis on jõudnud nüüd kõige hullema humanitaarkriisini nagu ka Jeemenis eelmise aasta detsembrist alates on tuhanded inimesed olnud sunnitud põgenema, kaheksakümmend protsenti nendest olid kõige haavatavamad, nimelt naised ja lapsed organisatsioonid on sunnitud olnud oma tegevust peatama, veerand põgenike lastest ei saa mingit haridust, tsiviilohvrite arv kasvab kaks koma kaheksa miljonit, ning humanitaarkriisi halvendab veelgi ka ilmastik. meie peame oma rolli muutma aktiivsemaks, me peame lahendusi pakkuma läbirääkimisi tuleb suurendada, aga peame pakkuma ka multilateraalset platvormi läbirääkimiste pidamiseks vaatame kas või Liibüa suunas. suur aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna kolleeg Glucksmann. suur tänu, lugupeetud juhataja, kõrge esindaja, kallid kolleegid, ma kutsuksin teid kõiki üles vaatama videosid sotsiaalmeedias, sest äh, Assaadi režiimi toime pandud äh, kuritegude kohta. Äh, moondatud kehad pallimäng ohvrite peadega, mitte kedagi see ei paista huvitavat. olgu tegemist siis vene äh, rühmidega või kellega. Äh, ja mida ma kuulen täna, ma olen äh, kuulnud siin saalis, kuidas mõned vabandavad välja seda režiimi ja tahavad, et mässumeelseid maha surutaks. no mis asja, mis asja? ma ei, mul on häbi, ma tahan teid hukka mõista, mitte kunagi ei tohi sellistele äh, häältele järele anda. Assaadi režiimi ei tohi normaalseks muuta. me peame meeles pidama, kes siin on ohvrid ja kes on siin kurjategijad ning äh, need, kes on äh, nende kuritegude eest vastutavad, tuleb sõjatribunali ette tuua. suur aitäh, daamid ja härrad. meil on kaheksa inimest palunud vaba mikrofoni raames sõna, palun igaüks üks minut, esimesena kolleeg Pašescu. domnule președinte suur tänu president süüria osas me peame mõistma et euroopa liidul on selja taga mitmeid etappe kõigepealt euroopa liit soovis assaadi pead nii-öelda taldrikul saada. nüüd mõned aastad hiljem oleme me leidnud, et me ei taha tema pead, me soovime tema üle kohtumõistmist ähm, ja nii edasi. see on, see tähendab tooni muutust, mina olen algusest peale ähm, soovinud tagasi hoida, prantslasi tagasi ei õnnestunud hoida, aga nüüd me hakkame jällegi kaebama äh, olukorra üle. Süüria jääb Vene mõju alla, me kaevame nüüd sellepärast, et Türgi on sisenenud Süüria põhjaossa. iga riik oleks seda teinud oma piiride kaitsmiseks. niisiis, kallid kolleegid, seni kuni me ei mõista seda, et mingisuguses otsuses osaline olemine, see tähendab otsustamises osalemist ja vastutust kui meie öö, ja seda me peaksime arvestama. suur aitäh. Rolls Teles, üks minut. kõik saavad minuti kõneaega. suur tänu, president, suur tänu, kõrge esindaja selle eest, et olete siin äh, osalenud selles diskussioonis, ma ei soovi hakata rääkima nendest õudustest, mis seal on toimunud, nendest äh, tapetud inimestest. loomulikult me peame vajalikuks tagada juurdepääsu humanitaarabile. samas aga me mõistame, et taolises olukorras, nagu see praegu on, on väga raske äh, praktiliselt juurde pääseda. me teame sellest relvaembargost, me teame ähm, sellest, et kõrge esindaja sellega väga aktiivselt tegeles. Süüria režiimil on siis, siiski juurdepääs relvadele. me teame seda väga hästi, kas on võimalik aga Assaadi režiimile relvaembargot kehtestada? härra Miller, üks minut suur tänu. olukord on ääretult dramaatiline, see, mis meie silme all toimub, miljonid inimesed põgenevad sõja jalust. Türki siis on veel need põgenikelaagre, laagrid piirilähedastel aladel, siis on veel Türgi sissetung Süüriasse, mis ei lihtsusta asju ja humanitaarabi osutamist. ja veel on näha öö, ähm, seda, kuidas Türgi relvastab Al-Qaeda järglasi. minu meelest siin oleks väga vajalik, et Euroopa Liit öö, ähm, Türgile survet avaldaks me peame eh, hukka mõistma ka need sõjakoledused ning kurtide tagakiusamise, mis on toimunud. Kostas Mavrides, palun järgmisena. suur aitäh. ma sooviksin midagi selgitada, lugupeetud president. ma ei ole Assadi režiimi imetleja. tema käed on verised, aga kui nüüd kuulata seda, mis siin on öeldud, siis on teatud segadus. siiamaani sain mina aru, et meil on üksmeelne otsus, et lääne otsus on islamiriik neutraliseerida ja pühasõdalased ka. kui nüüd see eesmärk on muutunud, siis keegi peaks selle kõva häälega ka välja ütlema kes relvastab džihadiste, kes ähm, saadab neid ähm, võitlejaid äh,, neid massimõrvu ähm, korda saatma, selle inimese nimi on Erdogan. ja see ongi meie suur pro probleem. ja need, kes me seda ütleme, siin küsimus ei ole mitte selles, et me anname andeks, Assadi kuriteod, meie usume lihtsalt tõtte, tõtt ja Euroopa väärtusi. aitäh, proua Kampa. E, suur tänu, lugupeetud juhataja. ma olen vägagi nõus sellega, mida kõrge esindaja ütles, et Süürias ja Süüria naabr, naaberriikides oleme silmitsi humanitaarkatastroofiga ja umbes kümme tuhat last on orvuks jäänud. minu kodumaa on nende asjadega sealt tegelenud, on olnud üleskutse investeerida rohkem Liibanonis äh,, Jordaanias ja Süürias humanitaarabisse. Invest-, see on äärmiselt oluline. Euroopa Liit on suurim rahastaja, aga meil on tegelikult ka info selle kohta, et poolteist miljonit kristlast Süürias, äh, kes alguses oli seal, neist on järele ainult paarsada tuhat inimest, nii et olukord on tõeliselt katastroofiline ja me kindlasti peaksime neid vastavaid organisatsioone toetama, me peaksime neid toetama, kes abistavad las-, lapsi, Assad on tegelikult sõja juba võitnud. aitäh, Sandra Pereira, palun senhor presidente este debate surge num momento em que o exército árabe sírio e os seus aliados. proua president. me räägime siin samal ajal, kui äh, Aleppos jällegi marsivad äh, Assadi väed ning ning Türgi on saatnud äh, uue militaarkonvoi Idlibi, äh, kus seda rünnati, võr-, võideldakse kontrolli üle piiritsooni, piiritsoonis ning see ka lõhub Süüria territoriaalset terviklikkust. see on vastuolus rahvusvahelise õiguse ja humanitaarõigusega, samas äh, Euroopa Liit ei tee midagi me peame üritama olukorda väljaspoolt stabiliseerida, Süür-, tuleb taastada Süüria suverää-, suveräänsus ja terviklikkus, aitäh. aitäh. härra Migo Allas, üks minut. suur aitäh. Süüria armee tungib edasi ja saavutab edusamme Türgi rindel. Sür-, Süüria valitsus öö, ähm, äh, saavutab kontrolli omaenda piiride üle. Idlib oli varem Al-Qaeda kontrolli all. Need genotsiidis äh, himulised fanaatikud, äh, noh, me teame, mida, kuidas sellega oli tea-, seotud USA ja paljud teised riigid. põhimõtteliselt see on pikendanud ähm, sõda aastaid ja sadu tuhandeid inimesi on selle äh, tõttu mm, surma saanud. nüüd on jutt abi viimisest Idlibi. Teie tegelikult äh, lasite need džihadistid sinna, kas nüüd ei võiks need siis tagasi võtta? suur aitäh, proua Lemmi! Um... suur aitäh, ei ole vähimatki kahtlust, et Süüria inimesed on üheksa ja rohkemgi aastat kannatanud, aga miks? sellepärast, et inimeste rahulolematuse äh, eh, Assad, Assadi valitsusega, selle kaaperdas rahvusvaheline üldsus, USA ja mõned Euroopa Liidu riigid äh, läbi Türgi džihadistid imbusid riiki, kümne aasta jooksul ei ole midagi õnnestunud teha. mõned inimesed öö, jäidki sinna Idlibti, ehk tegelikult oli ette näha, et niimoodi läheb. me ei, ei eeldame, et Süüria peab hakkama saama põhiline on sanktsioonid lõpetada, istuda kokku Süüria valitsusega ja võtta endale vastutus, et Euroopa rolli eest selles katastroofis ning et äh, Süüria valitsusel on ka vastutus. aitäh. ja nüüd annan sõna kõrgele esindajale suur tänu, proua president, suur aitäh kõikidele parlamendisaadikutele, kes on selles arutelus osalenud. võin vaid öelda seda, et ma mõistan ja jagan seda frustratsiooni, mida oli siin kuulda paljude teie sõnavõttudes Süüria kriisiga tegeledes me peame endale aru andma, et Euroopa Liit ei ole tegelikult äh, suutnud äh, äh, survestada. me räägime küll palju, et tuleks teha seda, teist ja kolmandat, aga tegelikult nende sõnadele lisaks ei ole mingisugust äh, noh, jõudu õnnestunud tulemuslikult äh, sur-, kasutada. aastaid on see konflikt hõõgunud. Euroopa ei ole siin nende hulgas, kes on kasutanud sõjalist jõudu. niisiis, me jätkame sellega, et me kutsume üles neid, kes kasutavad sõjalist jõudu äh, ähm, lubada sisse himi-, humanitaarabi, lõpetada tsiviilisikute rünnakud, pidada kinni rahvusvahelisest õigusest ja nii edasi. aga me teame, et tegelikult äh, see on vaid põhimõtete deklaratsioon, millega ei kaasne mitte mingisuguseid sunnimeetmeid. Süüria on selles mõttes Euroopa Liidule vägagi suur õppetund meile kui geopoliitilisele subjektile, kui me tõesti soovime geopoliitiline tegija olla, siis sellisel juhul meil on vaja mitte ainult mm, äh, soovi, aga ka vahendeid, sellepärast et vastasel juhul äh, jääbki äh, asi seisma täpselt nii, nagu praegu siin. suur tänu! ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde suuliselt vastatav küsimus komisjonile, uus kõikehõlmav Euroopa Liidu Aafrika strateegia. ma sooviksin siin kõikidele ühte asja meenutada. kui soovite vaba mikrofoni kasutada ja sinise kaarti küsimust, siis saate kasutada kõiki traditsioonilise, traditsioonilisi vahendeid esimesena annan sõna Arengukomisjoni esindajale Toomas Tobele uh,. uh lugupeetud president. E kolleegid, Euroopa Liidu Aafrika strateegia on meil võimalus anda sisse uus hoog Euroopa Liidu ja Aafrika suhetele. lubagem täna üksteisele, et me üritame minna nüüd headest soovidest ja sõnadest kaugemale tegudeni. meil on vaja tegudepõhist strateegiat, me ei tohi enam aega raisata, uus strateegia peab tunnistama seda, milline on Aafrika majanduse tugevus ja potentsiool. meil peavad olema eelkõige silmas, me peame eelkõige silmas pidama pikaajalist perspektiivi ning samuti arvesse võtma jätkusuutliku arengu eesmärke. selleks, et Euroopa Liidu ja Aafrika strateegia oleks edukas, on minu arvates vaja tagada kolm asja, esiteks peavad olema selgelt paigas lõppeesmärgid ning meie lähenemine peab olema kõikehõlmav, me peame kasutama kõiki instrumente. teiseks, me peame mõistma, mida meil on võimalik saavutada, kui me oleme edukad ja suudame oma partnerlust tugevdada ning mis on kaalul, kui me seda ei suuda ning kolmandaks, me peame paika panema selle, kuidas me paremini saame ära kasutada oma käsutuses olevaid abiinstrumente ning komisjon peab asuma juhtrolli koordineerimistöös Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. meil on palju võimalusi tagada majanduskasv, suurendada tööhõivet ja kaubandust ning meil on ka otsesed väljakutsed, kliimamuutus, vaesus, konfliktid ning äh, ebaseaduslik ränne. Äh, kõrge iive Aafrikas tähendab seda, et äh, vaesuse määr kasvab samuti. kahe tuhande kolmekümnendal aastal eeldatakse, et maailma vaesed on peaaegu ainult Aafrikas ning äh, olukord muutub järjest kriitilisemaks riikides, kus on suur tööpuudus ja vaesus. arengukomisjoni nimel olen esitanud äh, rea küsimusi komisjonile. ja täna loodetavasti saame ka selgeid vastuseid, esiteks. kuidas panustab see strateegia efektiivselt jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisesse ning äh, vaesuse väljajuurimisse? millised meetmed ja mehhanismid paika pannakse. teiseks, kuidas panustab uus strateegia ühiste strateegiate ja huvide saavutamisesse, mis tähendab siis hea valitsemine, inimõiguste kaitse, kliimamuutusi ja nii edasi. kolmandaks, kuidas kavatseb komisjon tagada äh, et kaasataks kõik need erinevad osapooled nagu riikide parlamendid, valitsused, kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskonna esindajad sellesse strateegia väljatöötamisse. neljandaks, väljendaksin oma muret võimalike kattumuste üle jätkusuutliku arengu eesmärkides on loomulikult Aafrika prioriteet samuti tuleb äh, siin arvesse võtta AKP Euroopa Liidu partnerluslepingut. kuidas siis kavatseb komisjon tagada järjepidevuse ning vältida äh, strateegiliste raamistike võimalikke kattumusi? ning lõpetuseks, äh, proua volinik ja kolleegid, arengupoliitika sidusus on kirjas ka kohustusena meie aluslepingus ning me peame seda kohustust ka täitma. seetõttu sooviksin ma teada, kuidas te kavatsete tagada, et strateegiasse kaasatakse see äh, arengupoliitika sisusus ning lõpetuseks Arengukomisjoni kolleegide nimel kinnitan, et ootame koostööd komisjoniga. meie ees on tohutu, tohutult suur ülesanne, aga ka palju võimalusi, seega alustagem ühiselt tööd. aitäh! komisjoni nimel saab sõna Juta Urpilainen. austatud president, austatud parlamendisaadikud. alustuseks tahaksin ma teid tänada, et te kutsusite mind siia arutama seda kriitilise tähtsusega äh, uut äh, Aafrika Euroopa äh, strateegiat Euroopa Liidu jaoks. nagu ma ütlesin, oma kuulamisel kavatsen ma anda ennast parima selleks, et tagada sü-, sügavam koostöö Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel. seetõttu on mul väga hea meel teiega täna arvamusi vahetada. ning minu esimeseks esinemiseks siin parlamendi ees on väga sobilikult just Aafrika mandri teema. ma hindan väga teie teadmisi ja kogemusi ning ma arvan, et nad on väga vajalikud sellel väga tähtsal teemal oma esimesel reisil väljaspoole Euroopat president von der Leyeniga läksime me Aafrikasse. nägime, et see manner on noor, enesekindel, väga potentsiaalikas ning atraktiivne ülemaailmsetele tegijatele. nägime, et see partner väärib rohkem positiivset lähenemist meie poolt. muutuste tee on juba sillutatud läbi Aafrika Euroopa Liidu jätkusuutlike investeeringute majandusse ja tööhõivesse äh, läbi jätkusuutlike investeeringute äh, ning seda on suudetud teha lühikese aja jooksul, ehk siis progress on nähtav. nüüd saame me äh, minna kaugemale. on aeg avada uus peatükk meie suhetes. selleks aga on meil vaja uut põhjalikku strateegiat mis toetab Aafrika potentsiaali, poliitilist ja majanduslikku juhtimist ning mis aitab kaasa rahu edendamisele ning vastupanuvõime suurendamisele. ning me peame toetama oma Aafrika partnereid. see strateegia paneks Euroopa paremasse positsiooni maa, ülemaailmses kontekstis, see peegeldab ka uue komisjoni geopoliitilist iseloomu ning pühendumist roheleppele. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal paika pandu on, kehtib ka tänapäeval, me ei soovi muuta suunda, aga me soovime kiirendada oma tegevust, et tulem-, et tegevus oleks tulemuslikum meie strateegiasse on seo-, sisse seotud ka, sisse kirjutatud ka sidemed meie kahe tuhande kolmekümnenda aasta agendaga, Pariisi kokkuleppega, meie rohe-eesmärkidega ning Aafrika Liidu agenda kaks tuhat kuuskümmend kolm põhipunktidega. me keskendume inimarengule, liikuvusele ja rändele peale kliima- ja keskkonnaküsimuste keskendume ka digitaliseerimisele, soolisele võrdõiguslikkusele, mis on suured takistused arengu ees. arengut ei saavutata hea valitsemise, inimõiguste austamise ja demokraatia ja õigusriigita. seetõttu kavatseme pingutada ka nendes valdkondades samuti nagu rahukaitsel, julgeoleku tagamisel ning äärmusluse vastase, äärmusluse vastases võitluses. ning kavatseme tegutseda Aafrika partneritega koos ka tihedamalt vastastikusel reeglitepõhise süsteemi väljatöötamisel, mis on järjest rohkem küsimärgi all. minu mandaadi üheks oluliseks prioriteediks on tagada, et see strateegia toetab ka noori ja nende võimu. noored inimesed, kaasa arvatud noored naised, peavad olema öö, kaasatud sellesse strateegiasse. töö selle ambitsioonika raamistiku kallal juba käib nii poliitilisel kui tehnilisel tasandil. samal ajal kuulame me ning üritame tagada, et strateegiat väljatöötamisse oleks kaasatud nii teie, meie liikmesriigid kui ka meie Aafrika partnerid ja kodanikuühiskonna esindajad, kaasa arvatud noored inimesed. meil toimub Aafrika Liidu, Euroopa Liidu volinike kohtumine Etioopias aprillis ning ministrite kohtumine mais. mõlemad kohtumised annavad meile võimaluse pidada dialoogi meie Aafrika partneritega ma kavatsen reisida veebruaris Aafrikasse, samuti märtsis, ja rääkida võimalikult paljude inimestega. uue strateegia ettepanekud e, e, e, uue strateegia vastuvõtmine peaks olema meie kolleegiumi päevakorras märtsi alguses, seega töötame tihedalt koos erinevate osapooltega. austatud parlamendisaadikud, ootan väga meie arutelusid ning teie arvamusi selle kohta, mis teie arvates on priorite-, prioriteetsed valdkonnad meie uuendatud Euroopa Liidu ja Aafrika partnerluses, aitäh! suur aitäh volinikule ja nüüd Rahvapartei nimel Hildegard Bentele poolteist minutit, palun. austatud proua president, proua volinik me räägime siin uuesti Euroopa Liidu Aafrika strateegiast, esimest korda äh, nimetab Euroopa Komisjon ennast geopoliitiliseks ning on kirjutanud endale sellealased äh, eesmärgid ka selgelt välja. Äh, siin räägitakse ka rände kontrollimisest ning roheüleminekust, samal ajal tuleb aidata kaasa ka digitaliseerimisele Aafrikas kõik need peavad olema sisse kirjutatud Euroopa Liidu Aafrika strateegiasse, minu arvates on oluline, et äh, kasutatakse sidusalt ära kõiki instrumente Euroopa Liidus ja liikmesriikides, mitte nii, nagu minevikus on tegutsetud. ehk siis me peame keskenduma vabakaubanduslepingutele, äh, Aafrika liikide maksubaasi suurendamisele, äh, õigusriigi ja demokraatia tugevdamisele paremale valitsemisele, julgeolekustruktuuridele, naiste ja tüdrukute õigustele ning ka regioonidele rohkem. igal aafriklasel peab olema turvaline tulevikuperspektiiv oma kodumaal. Aafrika poolt aga peame nõudma vastutustundlikkust ning kohustuste, võetud kohustuste täitmist meie esimees Manfred Weber tegi muuhulgas ka e e e, e- selgeks, e-, et et e-, Rahvapartei jaoks on ka Aafrika strateegia oluliseks prioriteediks. seega loodetavasti suudame me asetada uued Aafrika suhted paremale vundamendile. suur aitäh ja sotsialistide demokraatide nimel nüüd palun saab äh, sõna, sõna Uudo Pulman. proua volinik, austatud kolleegid. me oleme rahul sellega, et äh, teie olete sellele ametikohale asunud ning suure südamega siin tegutsema hakanud ja meie aafriklastega oleme partnerid. ning meie saatus on ühine järgmistel aastatel me kas äh, lahendame oma probleeme üheskoos või kukume mõlemad läbi. seega, meil peab olema partnerlus, mis põhineb võrdsusel. see tähendab, et me peame unustama kõik lühema perspektiivi siseriiklikud huvid või Euroopa Liidu huvid. meie partnerlus peab põhinema ka heal haridusel, näiteks ka tüdrukud peavad saama koolis käia vähemalt kümme aastat, et nad saaksid aidata oma kodumaad. tervishoid tuleb kõigile tagada, head töökohad tuleb tagada, et neid riike oleks võimalik jätkusuutlikult üles ehitada. sama kehtib ka Euroopa kohta. ja kui te seda teete, siis soovime me teid südamest ka toetada. suur aitäh teile ning nüüd Renew Europe'i nimel saab sõna Charles Görens, poolteist minutit. suur aitäh, lugupeetud juhataja Kongo on kõige suuremaks frankofoonseks riigiks maailmas. Aafrikas räägitakse kõige rohkem portugali, prantsuse ja inglise keelt. muuhulgas Euroopa Liit on peamiseks Aafrika kaubanduspartneriks, kuid samuti peamiseks arengupartneriks. ehk siis Euroopa Liiduna on meil tegelikult juba priviligeeritud tihedad suhted staatus quo juurde jäämine võiks aga osutuda ka vastutöötavaks. meil on vaja üldist strateegiat, mis kataks poliitikat, julgeolekut, arengut, majandust ning kaubandust selline strateegia peab sisaldama ka selgeid eesmärke, mis, millel on oma ajakava ning selgitus, kuidas nendeni jõuda see tegelikult on Delori meetodi ülevõtmine, mis üheksakümnendatel võimaldas Euroopa Liidul saavutada suuri edusamme eh, suhetes Aafrika kontinendiga. tänapäeval areng Aafrikas sõltub eelkõige muidugi aafriklastest endist, kuid üha enam ka Hiinast, Indiast, Venemaast, kes sõlmivad üha tihedamaid suhteid Aafrikaga nii eh, majanduslikult, poliitiliselt kui humanitaarküsimustes sellest lähtudes äh, peab ka Euroopa Liit oma koostööd Aafrikaga tihendama. miks meil ei oleks ühist julgeoleku lähenemist, mis võimaldaks Aafrika Liidul samuti olla äh, ÜRO Julgeolekunõukogus, miks me ei võiks juba praegu kokku leppida ühistest sammudest kliimamuutuste vallas? ja mida me ootame, et ometigi äh, sisse viia kaubanduspoliitika, mille eesmärgiks oleks vabakaubandustsooni äh, Äh, loomine Aafrika Liidu ning ähm, Euroopa Liidu vahel. Aafrika peab muidugi ise edasi arendama, see aga ei takista meil oma ekspertiisi jagamast. suur aitäh ning ID fraktsiooni nimel proua Pilde. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja. ei ole juhus, et äh, kohe pärast Brexitit kahekümnendal jaanuaril äh, Londonis äh, tehti algatus äh, tippkohtumiseks Aafrikaga. siin võime meie jällegi maha jääda, sellepärast et me oleme nüüd ilma jäänud oma partnerist äh, Ühendkuningriigist, mis on oluliseks äh, olnud alati sellel kontinendil ja Hiina, Jaapan on samuti ja äh, alustanud oma tööd ning Kanada peaminister samuti alustas oma ringkäigu Aafrikas eelmisel nädalal meie strateegiad tulevad välja üha hiljem, samas meie kalanduskokkulepped äh, ei ole ka kellelegi kasu toonud, mitte miski praegu ei näita, et meil oleks uus lähenemine Aafrikaga suhetele. aga kõige hullem on see, et me oleme ootaval seisukohal rändeküsimustes, äh, nõutakse Erasmuse programmi laiendamist, samas aga me teame, et seeläbi tegelikult lihtsalt avatakse uus äh, rändetee aafriklastele. ehk siis Euroopa Liit tahab üle korrata Cotonou läbikukkumist ning terve aastakümme läheks jällegi kaduma no suur aitäh ning roheliste nimelt proua Herzberger Fofana, üks minut. partnerlus Euroopa Liidu ning Aafrika vahel põhineb ühisel strateegial kus toonitatakse uue koostöö tähtsust poliitikas, lähtudes läbiräägitud ja jagatud võrdsetest väärtustest ning mis panevad paika meie uue partnerluse selle strateegia osas lepiti kokku Euroopa Liidu Aafrika tippkohtumisel kaks tuhat seitseteist Abidžanis eh, riigijuhtide vahel eh, ning sellest pannakse eh, rõhku prioriteetidele. neli neist investeeringud, inimkapital, vastupanuvõime, rahu, hea valitsemistava ning investeerimine struktuuridesse, mis tagaksid kestliku arengu ning rändeküsimused. selline koostöö aitab samuti kaugeneda paternalistlikust lähenemisest, mis siiani on peale jäänud. majandus ning arengu teemadele lisandub lisaks veel ka uus strateegia, see uus algatus, mida toetab Euroopa Liidu Komisjon, endiselt siiski tekitab meis palju küsimusi. kuidas plaanime välja juurida Äh, vaesuse, äh, kuidas hoogustada arengut ning kuidas pakkuda uusi perspektiive lastele ning naistele kontinendil, ähm, kus nende osakaal elanikkonnast on kuuskümmend protsenti. suur aitäh teile ning ECR sõna saab proua Visnjevska. suur aitäh teile, daamid ja härrad eelkõige, lugupeetud volinik, on meil vaja uut Euroopa Liidu AKV strateegiat, me peame toime tulema uute väljakutsetega, nagu eriti just ränne. noored äh, tulevad ära Aafrikast ja teistest AKV riikidest, sellepärast et neil on äh, piiratud juurdepääs haridusele, isiklikule arengule ning äh, väärikale elustandardile seal. sellest tulenevalt peaksime üritama leida vastuseid järgmistele küsimustele mida noored NAKV riikides vajavad? eelkõige just head haridust. parim investeering meie poolt olekski investeerimine haridusse ebapiisav juurdepääs haridusele on tõeliseks takistuseks ka majandusarengule ning vaesuse väljajuurimisele. sellest tulenevalt me peaksime tõesti raha panema hariduse peale, seeläbi me toetaksime ka noorte ettevõtlust, me peaksime tagama, parandama nende juurdepääsu mikrolaenudele peaks olema lihtsad mehhanismid, mis võimaldaksid noortel omaenda ettevõtteid luua omaenda koduriikides, nad tahavad oma koduriikides ise rikkust luua. suur aitäh teile ja kuue hetkel nimel härra Urban Crespo. suur aitäh on ilmselge, et Euroopa Liidul on vaja uut Aafrika strateegiat. probleemiks on aga see, et Euroopa eh, töötab välja oma strateegiat ikka lähtudes Euroopa poliitilise eliidi ning hargmaiste ettevõtete huvidest, mitte aga Aafrika riikide elanikkonna huvidest. me ei tohi lasta ennast petta, ränne, julgeolek, kaubandus, investeeringud, kõik see tegelikult on geopoliitiline Euroopa agenda see, mida meil aga vaja on nii eurooplastel kui aafriklastel endil, on vaja kestlikku suhet, mis põhineks keskkonnaküsimuste lahendamisel, seda liiki strateegiad ei tohi alluda ainult Euroopa Liidu kaubandushuvidele, me peame oma poliitikat muutma radikaalselt, nii et see oleks sidus ka meie lubadustega, sellest tulenevalt toetagem õiglast kaubandust Aafrikaga. nõudkem Euroopa